Non so cosa, cosa stia succedendo. Possiamo, possiamo iniziare? Funziona? Avete... kas me saame nüüd jätkata? tõlkesüsteem töötab, siis me alustame hääletust vajadus Euroopa Liidu Lõuna-Kaukaasia strateegia järele. kompromiss muudatusettepanek kolm, kes on poolt? palun hääletage, kes on vastu, vastu võetud. nüüd kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. nelikümmend seitse, võeti tagasi, kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, vastu võetud kompromiss üheksa poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend viis, kes on poolt? seitsekümmend viis, kes on poolt? vastu, vastu võetud. kuuskümmend, seitsekümmend kuus, kes on poolt? vastu, vastu võetud. kompromiss kümme, poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss üksteist, poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kaksteist, poolt, vastu vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. kas keegi tahab kontrollida, siis äh, kontrollime elektrooniliselt sada kaheksat, kes on ja hääletus on alanud meil on kaks puudu. kaks häält on veel puudu. aga me lõpetame praegu hääletuse. ja vastu võetud. sada üheksa ma paluksin, et võtaksite hiljem sõna. või tahate kohe praegu kommentaari teha? palun, härra Kasuliidus. ma soovisin vaid öelda, härra esimees, et minu hääletusmasin ei tööta. Te soovite siis hääletada käega märku andes või soovite kontrollida? kakskümmend seitse poolt, kaks, kakskümmend kuus vastu siis. kakskümmend seitse poolt. sada kaheksa on vastu võetud, sada üksteist poolt, vastu. tagasi lükatud, arvan ma mul on kahju, ma ei ole päris kindel, seepärast kontrollime seda ühte-teist elektrooniliselt. kaks häält on puudu. sulgeme hääletuse. kolmkümmend neli poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. ma paluksin, et annaksid häälega täpselt märgi kompromiss neliteist kolmes osas esimene osa, kes on poolt? vastu. vastu võetud. teine osa, poolt. vastu. vastu võetud. kolmas osa, poolt. vastu. vastu võetud. sada neliteist poolt. vastu. tagasi lükatud sada viisteist poolt. vastu. tagasi lükatud kompromiss viisteist poolt vastu, vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu. ma ütleksin, et see on tagasi lükatud. kontrollime. elektrooniline hääletus sada kakskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on alanud viiskümmend kaks antud häält. hääletus on lõppenud, kuusteist äh, vastu, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu võetud. mul on kahju, et kui te käega täpselt ei anna märku, siis me peame kontrollima. kompromiss kuusteist, poolt vastu, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt see on juba kompromissis kuusteist. proua Lunatšeki äh, suulise muudatusettepanek, kes on poolt, vastu? vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, vastu võetud sada kolmkümmend üheksa poolt vastu, tagasi lükatud kompromiss üheksateist poolt vastu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt vastu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt vastu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt vastu vastu võetud. kompromiss kolmkümmend neli poolt, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu ma ei ole päris kindel, teine osa elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. viiskümmend viis antud häält, hääletus on lõppenud. kakskümmend üks vastu, kolmkümmend neli poolt vastu võetud. ja edasi. kompromiss kakskümmend kolm poolt. vastu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli poolt. vastu, vastu võetud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud sada üheksakümmend seitse, sada üheksakümmend kaheksa. poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis, poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kuus, poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss kakskümmend seitse, poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, vastu võetud kakssada neliteist poolt, vastu. vastu võetud. kakssada viisteist poolt. härra esimees vabandab, kakssada seitseteist poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu vastu võetud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, vastu võetud. kakssada kakskümmend kuus poolt vastu, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu. ei ole päris selge, seetõttu kontrollime elektrooniliselt kakssada kakskümmend kaheksa. hääletus on alanud viiskümmend neli antud häält, kakskümmend neli vastu, kolmkümmend poolt vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaks poolt vastu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kolm poolt vastu, vastu võetud kakssada kolmkümmend neli langeb siis ära, kakssada kolmkümmend viis koos suulise muudatusettepanekuga härra Salafrankalt poolt, vastu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kolmkümmend, see on raportöörilt kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu vastu võetud teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud kolmas osa. kontrollime, kontrollime teist osa, kompromiss kolmkümmend, hääletus on alanud. viiskümmend neli antud häält, kolmkümmend viis vastu, üheksateist poolt tagasi lükatud. kolmas osa poolt, vastu. ma ütleksin, et vastu võetud. hästi, kontrollime. kolmas osa, kompromiss kolmkümmend, hääletus on alanud. viiskümmend kaks antud häält. nüüd on viiskümmend kolm kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend viis vastu. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. kakssada nelikümmend viis, kakssada nelikümmend kuus poolt vastu, vastu võetud. kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud. kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üheksa poolt. ei, ütleb härra esimees. kakssada kuuskümmend poolt. vastu. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm. poolt. vastu. vastu võetud kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend seitse, kakssada kuuskümmend üheksa ja kakssada seitsekümmend poolt, vastu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend üks, suuline muudatusettepanek poolt, vastu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu tagasi lükatud kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu. ma ütleksin, et vastu võetud kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud kakssada seitsekümmend kaheksa poolt vastu, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. kakssada kahe, kaheksakümmend poolt, vastu, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu vastu võetud. kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kolm, kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu tagasi lükatud. ma ei saanud päris täpselt hääletustulemusest aru, seetõttu kakssada kaheksakümmend viis elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. kakssada kaheksakümmend viis. ei saanud täpselt teie hääletusest aru. ühe häälega vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kuus. poolt vastu, vastu võetud. kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. kakssada üheksakümmend poolt, vastu, vastu võetud kakssada üheksakümmend üks, kakssada üheksakümmend kaks, kakssada üheksakümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. kakssada üheksakümmend neli langeb ära. ka kakssada üheksakümmend viis langeb ära. ja nüüd jõuame põhjenduspunktide juurde. muudatusettepanek viis poolt vastu, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, ei, me hääletame kaheksat poolt vastu. tagasi lükatud üheksa poolt vastu. tagasi lükatud kümme poolt vastu. tagasi lükatud üksteist poolt vastu. vastu võetud kaksteist poolt vastu. vastu võetud kolmteist poolt vastu tagasi lükatud kompromiss üks poolt, vastu, vastu võetud. nüüd viisteist. raportööril suuline muudatusettepanek poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, vastu võetud. seitseteist see vastab kahekümnele poolt vastu, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend neli, suuline muudatusettepanek poolt vastu, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend kuus langeb ära, kuna kompromiss üks äh, meil juba oli. nüüd muudatusettepanek üks, suuline muudatusettepanek, poolt, vastu, vastu võetud, kaks poolt, vastu vastu võetud. kolm poolt, vastu, vastu võetud, neli poolt, vastu, vastu võetud. nüüd kompromiss üks hindalt poolt. hästi. me hääletame plokis kui olete nõus sellega, ei ole nõus. hästi, siis hääletame eraldi. kompromiss üks poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, vastu võetud. ja sellega langevad ära muud punktid ja nüüd kompromiss üks Itrelt poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss Itre kaks poolt, vastu, vastu võetud. elektrooniline lõpphääletus, hääletus on alanud kakskümmend neli, üks kolleeg ei ole oma häält andnud. viiskümmend kaks poolt, üks vastu, õnnitlused raportöörile. ja komplimendid ka selle suurepärase töö puhul, me ka kuulsime eile kolleegidelt kui väga nad äh, seda tööd hindasid. nüüd Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja makropiirkondade osa tulevases ühtekuuluvuspoliitikas. hakkame hääletama. meil on kompromiss üks. kes on poolt? vastu? vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt? vastu? vastu võetud. kompromiss kolm poolt aitäh, vastu, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend viis, suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kakskümmend kuus, suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu. ma arvan, et vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt vastu, vastu võetud ja nüüd elektrooniline hääletus kogu arvamuse projekti üle. hääletamine on alanud. viiskümmend kolm kaarti masinates, viiskümmend kaks, nelikümmend kaks poolt, kümme erapooletut. vastu ei ole keegi. õnnitlused raportöörile, arvamuse koostajale ja sellega on hääletamise osa lõppenud, sirutage nüüd viieks minutiks jalgu, enne kui me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde Bene, kolleegi, see, see... head kolleegid, kui, kui te kõik olete nüüd uuesti oma kohad üles leidnud, siis äh, alustame uuesti oma päevakorraga, nüüd oleme ajast lausa veidi ees. aga ma olen kindel, et kunagi ei ole halba alustada veidi varem ja me kuuleme siis midagi niisugust, mis äh, on äärmiselt huvipakkuv. kolleegid, palun võtke istet rahulikult, nii et me saame tööga alustada. suur tänu. nagu ma ütlesin, me alustame selle aruteluga. ja see on siis esimene samm Euroopa välisteenistuse paikapanekul. meil on lõpuks ometi seadusandlik tekst, millega tööd teha me kuulsime selle teksti ülevaadet äh, komisjoni asepresidendilt paar päeva peale seda, kui ta meil kuulamisel käis. komisjon on peale seda vastu võtnud kaks ettepanekut finantsmääruse ning ametnike põhikirja või statuudi muutmise kohta. ja härra Kristofferson asemel siis Cathy Ashtonit, samuti finantsregulatsiooni poolelt on keegi kohal ning doktor Tsukab inimressursside peadirektoraadist. tema vastutab siis ametnike ametisse nimetamise eest komisjoni poolt. nagu te teate, siis läbirääkimised, mis on aset leidnud, olid väga keerukad just äh, teema iseloomu tõttu selle ettepaneku iseloomu tõttu ja mina kutsun seda julgelt revolutsiooniliseks ettepanekust. siin võib äh, tõesti tõmmata paralleele Maastrichti euro sissetoomiseks Lisbon või Lissabon välisteenistuse jaoks. ilmselgelt välisküsimused on äh, siin juhtrollis ja äh, ahvet peab äh, koostööd tegema põhiseadusliku komisjoniga, eelarvekomisjoniga ja nii edasi ja suur äh, tänu, tervitan kõiki raportööre, kes on siin teistest komisjonidest, teiega konsulteeritakse, aga enne kui annan sõna meie külalistele, tahaksin meie kõigi nimel rõhutada seda, kuivõrd me hindame meie raportööri härra Brocki tööd, kes meie kõigi toetusel viimastel nädalatel on siis pidanud konsultatsioone, dialoog erinevate osapooltega. ja loomulikult härra Verhofstadt põhiseaduste komisjonist on näidanud suurepäraseid töötulemusi. nii et suur tänu selle kõige eest ja läheksin nüüd meie külaliste juurde, kõigepealt doktor Kristofferson ja annan neile sõna. paluksin, kui võimalik, kaks kuni viis minutit sissejuhatuseks ja küsimused siis tulevad hiljem. doktor Kristofferson. mikrofoni. Thank you very much. suur aitäh, härra esimees, selle võimaluse eest öelda paar sõna nõukogu otsuse eelnõu kohta, mille proua Ashton, nagu te ütlesite, tõi teie ette paar päeva peale seda, kui tal oli võimalik teie ees esineda kuulamisel. ja ma tegelikult eeldan, et arvestades seda, mida ta antud juhul ütles, selle ettepaneku sisu ei tule teile suure üllatusena, sest kõik see, mida ta ütles, peegeldub ka ettepanekus. samuti tahaksin lisada, et võrreldes sellega, eh, mille tõi välja oktoobris aastal, kahekümne teisel oktoobril Euroopa Parlament oma seisukohana, ei ole tegelikult suuri erinevusi selle vahel, mida teie tol korral ütlesite ja mis on otsuse eelnõus. ja ma ütleksin üldiselt et teie kahekümne seitsmenda oktoobri raport koos Coreperi aruandega Euroopa eh, Nõukogule on olnud selle ehitustöö aluseks. aeg on loomulikult oktoobrist saadik edasi läinud ja parlament on tulnud välja uute täiendavate mõtetega. ja see on loomulikult täiesti mõistetav kuna nii, nagu te ise ütlesite, on tegu väga keeruka ja raske ülesandega. Teie ütlesite, et see on revolutsiooniline. ma ütleksin omalt poolt, et tegu on ettepanekuga luua teenistust kui juhul või sellisel viisil, kus ei ole mingisugust äh, projekti või skeemi ei saa midagi aluseks võtta, kuna Euroopa välisteenistus on palju enam kui liikmesriigi välisministeerium. kõigepealt Euroopa välisteenistuse sees on rahastamisvahendid, mis on tunduvalt olulisemad kui see, mida võib leida tavapärastest välisministeeriumitest ning on siis teine äärmus äh, nii-öelda tegevusvõimekus, nii äh, sõjaline kui tsiviilvaldkonna oma koos käsuliinidega ja see on väga eriline. nii et äh, see struktuur on täiesti unikaalne, millega me välja peame tulema. ja see tähendab ka seda, et on väga raske tulla välja just selle päris õige lahendusega loomulikult me peame andma endast parima, aga ma arvan, et me kõik mõistame ka seda, et me peame neid struktuure kohandama sedavõrd, kui me edasi liigume. just seetõttu oleme ette näinud paar otsuse läbivaatamist, ühe kahe tuhande kaheteistkümnendal, teine see neljateistkümnendal aastal ning äh, oleme olnud väga ettevaatlikud äh, selles osas, mis puudutab ähm, konkreetset erinevate elementide paikapanekut ja seetõttu äh, näiteks organisatsiooni struktuurijoonist ei ole meie otsuses, äh, me oleme ette näinud teatud paindlikkuse selleks, et äh, õppida kogemustest ja kohanduda uute olukordadega. nüüd mõne punkti kohta, mida on tõstatatud ja mille osas võib-olla oleks hea minu poolt paar sõna öelda. üks äh, teemadest, mis äh, Euroopa Parlamendi seisukoha osas on äh, muutunud, on arengu küsimused. eelmisel aastal te ütlesite, et me peaksime vahet tegema AKV riikide ja teiste riikide vahel. nüüd olete asunud sellele seisukohale, mida jagab ka baroness Ashton, et ei ole põhjust maailma jagada AKV riikideks ja teisteks riikideks. ning et me peame arengupoliitika elemente mm, teenistusse hõlmama sellisel moel, et need äh, kataksid kogu maailma. põhimõtteline küsimus, mis meie ees on, kuidas me teeme seda nii, et ei läheks kaotsi näiteks need konkreetsed ühenduse poolsed arendussammud ja kuidas me töötame selles suunas, et arengupoliitika muutub täiesti poliitiliseks. ja seal me oleme toetanud sellist konstruktsiooni, mis loodetavasti rahuldab teid, mis siis ühelt poolt arenguprogrammide kesksed elemendid eh, liidab välisteenistuse struktuuri, kuid teisalt säilitab autonoomse mm, arengupoliitika, mida juhib Arengukomisjon, kes osaleb siis mm, programmi töös, kuid säilitab oma iseseisvuse. see ettepanek alusmääruse jaoks, nagu te ütlesite, on ainult üks kolmest olulisest eh, elemendist ja lõpetuseks ütleksin lihtsalt, et minu arvates kõrge esindaja on algusest peale öelnud, et tegu on paketiga, paketiga, mille osas kõik äh, kaasatud osapooled peavad kokku leppima ja kuigi otsus nõuab ainult Euroopa Parlamendi arvamust, teame me, et kokkulepe selles kontekstis sünnib ainult siis, kui kokkuleppele on jõutud kõigi elementide osas, aitäh! Äh, suur tänu, doktor Kristofferson! ja nüüd äh, saab sõna doktor Juan, kes äh, tegeleb Euroopa Komisjonis eelarve küsimustega. suur tänu, ma loodetavasti suudan teha lühidalt eelarve küsimustes peame me järgima poliitilisi otsuseid. niisiis. Äh, tuleb luua eraldi eelarvega tegelev üksus aga tegutsemis ja see puudutab ainult halduskulusid, tegutsemis operatiivkulude eest vastutab Euroopa Komisjon. välisteenistus saab loomulikult olema nagu institutsioon, mis puudutab finantsmäärustikku ja see on see esimene artikkel, mida tuleb muuta. et see teenistus finantsküsimuste mõttes on nagu institutsioon. halduskulud äh, peab heaks kiitma ka Euroopa Parlament. ja summade puhul on tegemist üsna keerulise küsimusega, tegemist on autonoomse teenistusega, seega ta ei lange komisjoni alla. ja küsimus on siin loomulikult selles, et millisel määral äh, saavad äh, delegatsioonid, juhid eraldada tegevuskuludeks summasid, sest äh, nendel tegelikult selleks äh, pädevust ei ole. käsuliin on justkui lõhutud eriti arvestades, et delegatsioonid, juhid tegelikult peavad ju olema Euroopa Liidu esindajad äh, selle sõna täielikus mõttes äh, üle maailma. ja see, see tähendab, et neil peab olema ka äh, pädevus tegevuskulude osas. seega Äh, delegatsiooni juhid tuuakse uuesti äh, komi-, Euroopa Komisjoni käsuliini. see tähendab, et nad saavad äh, eral-, eraldada ka tegevuskuludeks rahasummasid. selleks aga tuleb muuta finantsmäärustikku komisjoni peadirektorid praegusel hetkel äh, näiteks äh, laienemispeadirektoraadist ja eelarve peadirektoraadist on, on delegeerinud otsuste tegemise delegatsiooni juhtidele. komisjon saab küll äh, anda suuniseid delegatsiooni juhtidele kogu selle raamistiku sees ja loomulikult on komisjonil ka järelevalveõigus, mis puudutab äh, finantsaruandlust. kõik see äh, sama süsteem jääb endiselt kehtima ja minu kolleeg äh, siin minu kõrval kirjeldab ka selle süs-, sellise süsteemi mõjusid värbamisprotseduurile. siseauditi reeglid kehtivad samuti. niisiis äh, hald-, halduskulude puhul äh, välisteenistuses kehtib ka see, kehtivad ka need siseauditi eraldi reeglid. ega mul rohkem siin eriti lisada ei olegi halduskulud on nüüd selgelt öö, äh, defineeritud ja kui on ära otsustatud, kes vastutab täpselt mille eest, äh, tuleb paika panna tehnilised lahendused, delegatsioonijuhtide jaoks on need lahendused juba paika pandud. ja ma arvan, et edasistesse üksikasjadesse võib-olla polegi mõtet praegusel hetkel laskuda, suur tänu. suur tänu, härra Van Jean. ja nüüd inimressursside peadirektoraadist äh, doktor Sukra. üks üldisem märkus. personalimäärustik on äh, põhimõtteline raamistik äh, ainult välisteenistuse puhul, sest see tähendab, et üksikasjad paneb paika hiljem nõukogu ja ka kõrge esindaja ise hiljem. seega see äh, personalimäärustik on ainult üldine raamistik. personaliraamistiku põhimõtted on kirja pandud artiklis kakskümmend seitse Lissaboni lepingus. seal on kirjas, et välisteenistus koosneb ametnikest, kes äh, tulevad äh, nõukogu, komisjoni ja liikmesriikide vastavatest ametitest tagamaks, et e, inimestel, kes on töötanud sellistes teenistustes, e, oleks ka võrdne juurdepääs välisteenistusele, peame muutma reegleid. sest praegusel hetkel on, on e, eelisolukorras juba Euroopa institutsioonides töötavad inimesed. seda tuleb muuta. algfaasis selleks, et parandada liikmesriikide diplomaatide kaasamist, on võimalus paika panna eraldi meetmed, mis läbi näiteks võrdsete tingimuste puhul eelistataks hoopis liikmesriikide diplomaate, sest äh, mõlemalt poolt võiks olla inimesi enam-vähem ühepalju. pärast esialgset faasi on äh, konkurss avatud kõikidele Euroopa institutsioonide töötajatele. selleks, et värvata diplomaate liikmesriikidest, loome me eh, uue ajutise lepinguga ametniku kategooria. see on midagi sarnast, mis me tegime parlamendisaadikute assistentidele. see on eraldi kategooria ametnikule siis ja me üritame eh, tagada, et need värbamist, et, et lepingutingimused oleks võimalikult sarnased äh, komisjoni ametnikele praegu, et lepingud oleks näiteks nelja-aastased ja siis neid saaks pikendada teatud äh, kordi. Äh, üks küsimus on veel mobiilsus institutsioonide vahel. siin on kaks peamist aspekti. kõigepealt, jah, me lubame Äh, inimeste liikumist institutsioonide vahel, kui institutsioonid on omavahel kokku leppinud. praegune personalimäärustik äh, seda ei võimalda. on võimal-, võimalik, äh, aga kui institutsioonid omavahel kokku lepivad, et personal liigub komisjoni, nõukogu ja välisteenistuse vahel, aga üksikasjad tuleb veel läbi mõelda veel üks asi, et parandada veel liikuvust, siis äh, tuleb silmas pidada ka seda naasmisõigust. ehk siis kõik välisteenistuses töötavad inimesed saavad äh, äh, uuesti taotleda töökohta oma algses institutsioonis ja nende positsioon on täpselt samaväärne teiste kandidaatidega siis millised on töötingimused välisteenistuses? kõigepealt delegatsiooni juhid, nagu juba eelkõneleja rääkis, siis nemad haldavad ka eelarvet, seega on kokku lepitud, et ametisse määramine, määramisega tegeleb loomulikult kõrge esindaja, aga seda kandidaatide nimekirja põhjal, mille, millele peab nõusoleku andma ka komisjon mis puudutab personali, siis komisjoni personal, kes töötab delegatsioonides, on põhjustanud veel uue muudatuse personalimäärustikus, mis läbi neil on õigus nüüd saada suuniseid ka delegatsiooni juhilt ja komisjoni personal kes delegatsiooni kuulub, võib äh, saada suuniseid ka komisjonilt endalt. Need on peamised muutused siis personalimäärus, määrustikku. mis puudutab menetluskorda, siis praegusel hetkel ei ole veel tehtud sellealast ettepanekut, sest me räägime läbi ametiühingutega. läbirääkimised algasid eelmisel nädalal ja kui läbirääkimised on lõppenud, siis tuleb konsultatsioone pidada personalimäärustiku komiteega ja alles siis teeb komisjon oma ettepaneku, mis edastatakse loomulikult ka parlamendile ja nõukogule. suur tänu! suur tänu, proua doktor Sugara. nüüd saab sõna härra Brock raportöörina. härra Brock alustab, aga palun tehke lühidalt kolm-neli minutit. saate kahega hakkama, veel parem. suur tänu, härra esimees ma arvan, et siin on tegu väga keerulise harjutusega, sellepärast et siin ei ole vaja mitte ainult äh, proua Ashtoni, vaid ka parlamendikomisjoni nõukogu vahelist kokkulepet ja siin on tegu äh, erinevate õiguslike alustega ja probleem on ka selles, kellel on vetoõigus ja siin tuleb tõesti usaldust rohkem luua institutsioonide vahel. parlamendil on kaks punkti, mis tuleks saavutada. esiteks, kooskõlastus ja selleks, et ähm, välisteenistus oleks tõhus, me peame üritama selle eesmärgi saavutamisele ja teiseks parlamendi õigused, pädevused, eelarve, kontroll, eelarve kinnitamine, aga ka poliitilised õigused. ja siin on veel terve rida äh, probleeme nende punktidega seoses ka Ehm, selles eelnõus, kus ma oleksin soovinud rohkem aruteluruumi saada. see ülevaatamise säte kaks tuhat kaksteist aastal on väga hea, kuid me peame siiski olulisemad punktid praegu ära lahendama, nii et Euroopa Parlament peab põhimõtteliste küsimustega praegu tegelema ja ei tohi ennast lasta sellest ülevaatamissättest heidutada kas te oskate meile selgitada, kuidas artikli üks muutmisega eelarve ja kontrolli pädevused, mis Euroopa Parlamendil on, jäävaksid samamoodi püsima nagu siis, kui see teenistus oleks komisjoni all. sellepärast meie jaoks on väga lihtne ja see on ka meie seisukohas kirjas kui teenistus on komisjoni osa ja tal on staatus samasugune nagu Olav, siis on probleem lahendatud. see tähendab, kui te soovite mingit teist lahendust saada, siis te peate meid veenma selles, et kuidas needsamad õigused parlamendi eh, tagatud on. ja ma ei ole selle punkti kohta päris eh, piisavat infot saanud. teine punkt. see on suunatud härra Kristoffersonile. mil viisil parlamendi poliitilisi õigustest, poliitilistest õigust kinni peetakse, see puudutab ka näiteks nõupidamis- ja konsultatsiooniprotsessi, läbirääkimised mandaatide e, koostamisel, strateegiate väljaarendamisel, välispoliitika kujundamise osas, ka kohtumistega seotud küsimused, et kuidas siin parlamenti kaasatakse ja, ja mil viisil? mind huvitaks äh, praktiline koostöö pool. finantsmäärus ja äh, personalimääruse äh, süsteem on ka sellised küsimused, mis on meie jaoks võtmeküsimusega. siis me peame ka vaatama, kuidas me saame edasi menetleda. viimane kommentaar, see puudutab personalimäärust kõigepealt, lepingus ei ole kirjas, et üks kolmest äh, sambast äh, nõukogu komisjon ähm, äh, ametnikke kindlaks määravad, seda ei ole lepingus kirjas. kas see tähendab seda, et üks kolmandik on nõukogust ja üks kolmandik komisjonist? härra Falete Almeida juba kirjeldas meile tänast olukorda ja ja siin on tegu küsimustega, mis on ühenduse poliitikaga seotud. kas siis tõesti äh, on personal, kes tuleb komisjonist äh, vähemuses? meil on tegu siin ikkagi ühenduse poliitikate lahendamisega. ja sooviksin saada selle kohta rohkem selgitust siin on äh, mainitud ka äh, kindla tähta, tähtajalise lepinguga äh, ametnikke. nii et ma paluksin, et äh, vaataksite, milline on olukord näiteks parlamendis assistentide palkamisega ja kuidas on siin lepingud, et võib-olla te äh, Äh, peaksite vaatama praktilist elu, aga kes otsustab seda, kas neid lepinguid äh, pikendatakse, kas liikmesriigid äh, otsustavad seda? kui liikmesriigid otsustavad, kas ametnik jääb kohale või mitte, siis lojaalsus oma päritoluriigiga ja oma päritoluorganisatsiooniga nii-öelda on alati olulisem kui komisjoniga. ja sellisel juhul on kogu selle süsteemi lojaalsus minu meelest küsimärgi alla sattunud. suur tänu! suur tänu, härra Brock! ja nüüd proua Kressle. tema on eelarvekomisjonis raportööriks. siin räägiti juba äh, loomingulisusest. mina aga ütleksin, et äh, et äh, siin me peame ikkagi vaatama asja rangemalt, sellepärast et äh, see, kuidas praegu eelarvet on äh, koostatud, siis siin on, sellega on seotud väga palju skandaale. ja me teame, et eelarve määrusest äh,, määruse osas praegu tegelikult väga palju mm, eeskirju rikutakse seda ei oleks vaja teha, kui meil oleks komisjonisiseselt lahendus leitud. pädevuste segamine need kumuleeruvad meie esindustes kolmandates riikides, kus kulutatakse komisjoni raha meile näidati, et see pädevuste segamine ei ole väga positiivne, sellepärast et siin on tegu mitte läbipaistva süsteemiga ja seetõttu ma paluksin, et täpsemalt vaadatakse läbi need sätted. sellepärast, et ma leian, et praegu eelarvemäärust tegelikult rikutakse. eelkõige, ja see kindlasti hakkavad seda rikkuma isikud, kes ei ole eelarvemäärusega kursis ega tunne seda samuti prioriteetide konflikt. see küsimus tuleb lahendada ja siin on tegu eelkõige poliitikute mm, süüga. ka meie maksumaksja kindlasti ei ole sellise olukorraga nõus. kõrge esindaja on äh, praegu äh, ülesannete andja, nii et ähm, ma arvan, et äh, see ei ole pra-, see, kuidas te seda süsteemi praegu olete äh, kirjeldanud, ei ole päris positiivne. lepingus on kirjas, et et poliitiliste äh, tegevuste puhul peame meie andma kinnituse, aga siis me peame ka täpsemalt vaatama, millised on nüüd parlamendi pädevused teenistuse puhul, teenistuse poliitiliste tegevuste kinnitamise puhul ja nii edasi. me peame rohkem tähelepanu pöörama nendele spetsiifilistele välisteenistuse punktidele. Euroopa välisteenistus vastutab komisjoni otsuste koostamise eest selles osas, kuhu suunatakse äh, rahasid, äh, kuidas neid tarvitatakse. siin räägitakse erinevatest äh, dokumentidest, erinevatest piirkondlikest poliitikatest ja nii edasi. Euroopa välisteenistus peaks siis selle kolme valdkonna eest vastutust kandma, tegu on siis täitevagentuuriga. siin on tegu kaheksa miljardi euroga ja ma täpselt ei saa aru, kuidas hakatakse selle kaheksa miljardi euro kulutamise osas aru andma meile. nüüd äh, personaliga seotud küsimused. praegu kulutavad Euroopa Liidu vahendeid ainult Euroopa ametnikud. tulevikus, kui diplomaadid saavad samad õigused, siis meil tekib äh, vastutuse küsimus, sellepärast et praegu ähm, Euroopa ametnikud vastutavad äh, vigade puhul oma aastapalgaga ja selline äh, regulatsioon on praegu tõesti väga hästi töötanud. aga kui äh, liikmesriikide diplomaadid pöörduvad tagasi oma koduriiki ja nad on vahepeal teinud vigu, siis kuidas me, kuidas me saame nad vastutusele võtta? juhul, kui nad on rikkunud vahendite Äh, kulutamise eeskirju. eelarve ja personali küsimused äh, on veel sellised, kus äh, tuleb veel väga palju ettepanekuid teha, sest siin on väga palju selgusetuid punkte, minu meelest on see väga hädavajalik, sest lõppude lõpuks tekib Äh, meil selline probleem, et me ei saa mõningaid oma, äh, oma jaoks olulisi otsuseid sugugi läbi suruda. suur tänu, proua Kressle! ja härra Valtieri saab nüüd sõna ka eelarvekomisjoni nimel. kolmeks-neljaks minutiks. suur tänu! eelarve Äh, komisjonis just arutelud lõppesid. põhimõtted on siin selged, üritatakse äh, ühildada kahte erinevat nõuet. on tehtud otsus, et äh, see teenistus luuakse komisjonist väljaspool ja teisalt on tarvis kaitsta ka komisjoni pädevusi. seda on tehtud läbi väga keeruka mehhanismi, kus on eraldatud halduskulud, mis jäävad komisjoni pädevusest välja ja tegevuskulud, mis on komisjoni pädevuses. samuti eraldatakse äh, delegatsioonide juhtidele erinevaid pädevusi. Neil on nagu kahene ülesanne, nad on ühelt, äh, ühelt poolt komisjonist sõltumatud, teiselt poolt annavad aru komisjonile eelarve täitmise eest. selline keerukas süsteem tekitab loomulikult probleeme, erinevalt proua Kresslest, aga ei puuduta minu arvates need probleemid nii palju parlamendi kontrolliõigust eelarve üle. ja aruteludest just nüüd selgus, et see autonoom, autonoomne osa, mis ei kuulu komisjoni pädevusse, muudab tegelikult süsteemi läbipaistvamaks. aga siin on teatud tõhususe probleeme loomulikult ja Euroopa Parlament on esitanud sooviavalduse et see välisteenistus kuuluks ikkagi komisjoni alla. seega meil on siin eelkõige äh, probleeme haldustõhususega. asi ei ole ainult siin selles, et komisjon nõustus nõukogu sooviga, et äh, see teenistus jääks komisjonist väljapoole siin on ajaloolisem probleem, sest viimase kümne aasta jooksul on äh, sündinud selline uus mõõde Euroopa Liidu välistegevusse, on kaasatud ka julgeoleku- ja kaitsepoliitika ja nende kahe valdkonna puhul on otsuste tegemise äh, süsteem väga keerukas ja aeglane. me peame siin parlamendis mõistma, et et, et kas, kas see hübriid on siis nagu renatsionaliseerimine või, või esimene samm Euroopa välistegevuse täielikus Euroopa tasemele toomises? kui parlament, ja selleks peab parlament kõigepealt lahendama e, esmased probleemid kõigepealt isegi mitte Euroopa Parlamendi äh, eelarveline kontrolliõigus, vaid isegi poliitiline kontrolliõigus, siin on liiga palju lünki ja me oleme, peame välja tulema terve hulga uute ettepanekutega. on vägagi murettekitav see, et parlament on välja paku-, pakkunud dialoogi ja uue, ja komisjon on välja pakkunud uue välissüsteemi eelarvestamis öö, süsteemi, aga aga nüüd on teg-, tegelikult rohkem soovitakse hoopis enne Lissab-, Lissaboni eelset eelarvestamissüsteemi, see on täiesti vastuvõetamatu. samuti pole kirjas öö, see, millised komisjoni pädevused lähevad välist-, komisjon, välisteenistusele üle. see puudutab ka näiteks öö, uusi aspekte arengupoliitikast meil peavad olemas, olemas sätted, äh, millega tagatakse, et komisjoni teenistused kontrollivad arengupoliitikat, sest komisjon ju vastutab selle asja eest, aga küsimus on selles, kas äh, need inimesed äh, saavad olema samad, mis, kes praegu, kas Relexi või TV peadirektoraadis või kantakse need pädevused üle, hüljates kõik praegused, praeguseni kogutud kogemused juba ja Elmar Brokk juba mainis ka seda, et meil on tarvis kiiresti läbirääkimisi hakata pidama komisjoni ja nõukoguga. suur tänu. ja nüüd saavad sõna nüüd, nüüd vahest vastaksite te nendele küsimustele võib-olla kolme-nelja minuti jooksul maksimaalselt, doktor Kristof-, Kristofferson Thank you very much um,. I will suur tänu. ma alustan härra Broki küsimusest, mis puudutas seda poliitilist vastutust. Pole mingit kahtlust, et tekib vajadus tagada vajalik poliitiline vastutus selles protsessis. ja mingil määral on selle näol tegu praegu puuduoleva elemendiga. kõrge esindaja on selgelt öelnud, et olemasolevaid inter-, äh, institutsioonide vahelisi lepinguid tuleb kohaldada või kohandada selle olukorraga, kui on loodud äh, Euroopa välisteenistus. ta on olnud, andnud ka väga selgeid vastuseid sellistes küsimustes nagu tippametnike kohtade täitmine ning äh, ja parlamendipoolse heakskiidu äh, menetlus, ta kavatseb sama menetlust järgida ka teiste kõrgete ametit, ametikohtade, sealhulgas saadikuametikohtade täitmisel. samuti on tõsi, et ta on äärmiselt teadlik asjaolust, et äh, parlament on eelarve institutsioon ja loomulikult välisteenistuse loomine mõjutab otseselt eelarvet ja enne seda on vaja ära kuulata parlamendi seisukoht. nii et need on kaks elementi, mis tuleb äh, hõlmata uue institutsioonide vahelise leppega. aga on ka teisi elemente ja probleem on selles, et osa neist seondub sellega, mis toimub teistes formatsioonides. nõue näiteks konsulteerida rahvusvaheliste lepingute osas, seda probleemi arutame me komisjoniga laiemas kontekstis. see puudutab ka komitee menetlust seoses teatud arenguprogrammidega. ja just seetõttu on proua Ashton öelnud, et tema arvates on õige koht nendeks äh, aruteludeks see kahepoolne foorum, mis siis peaks äh, alustama tööd niipea kui võimalik ja seal toimuks siis just see sisuline arutelu. nüüd see üks kolmandik, kaks kolmandikku. see on midagi niisugust, mida ma lõpuni ei mõista. kunagi Sloveenia eesistumise ajal tuli esile idee, et üks kolmandik töötajatest peaks tulema liikmesriikidest, üks komisjonist ja üks nõukogu, kolmandik nõukogu sekretäriaadist. ainus reegel, mis on senimaani paigas, on see, et üks kolmandik liikmesriikidest ja kui te vaatate arve, siis on selge, et valdav enamus töötajatest tuleb komisjonist. seal on nii-öelda see värbamisbaas ja jämedalt võttes olemasolevate töötajate põhjal arvan ma, et kuus kuni seitsesada komisjoni ametnikku liigutatakse kõigepealt Euroopa välisteenistuse alla. viiskümmend viis tavapärast nõukogu sekretäriaadi töötajat, välissuhete peadirektoraat ja äh, kaitsepoliitika üksus, sealhulgas ka äh, sõjaväelised töötajad. igal juhul enamus tuleb komisjonist vähemalt viiskümmend protsenti. ja samuti, mis puudutab töötajaskonda, siis küsimus, mis saab äh, Arengu peadirektoraadist, meie ettepaneku tagajärjeks on see, et geograafiline alus nii-öelda või, või see geograafiline mm, osa arengu peadirektoraadist liiguks välisteenistuse alla ja oleks seal nii-öelda see Aafrika laud, kuna ei äh, Relexis ega mujal ei olnud inimesi, kes konkreetselt Aafrikaga tegeleksid. nii et see arengu peadirektoraadi geograafiline laud, Aafrika läheks siis välisteenistuse alla. doktor Kristoffersen, la. aitäh, suur tänu. ja nüüd saab äh, neljaks minutiks siis doktor. saab doktor Kuhan Šaran sõna. suur tänu ma jääksin ühe Äh, asja juurde, kõik, mis puudutab nüüd tegevuskulusid. tegevuskulud. siinkohal ei muutu mitte midagi komisjoni rolli osas. ja siin äh, rakendatakse otseselt lepinguid, lepingute tekst on selles osas väga selge, artikkel sada seitseteist sätestab, et komisjon vastutab ähm, eelarve Äh, rakendamise eest. ja siin on ka sätestatud, et äh, ka halduskulude eest äh, vastutab komisjon. niisiis, tegevuskulud, kontrollisätted ja mehhanismid, eelarve kinnitamismenetlused siin puhul jääb kehtima kõik see, mis seni on kehtinud. see tähendab, et parlament ei pea siin muretsema, sellepärast et kõik eeskirjad jäävad kehtima, nüüd halduskulud. proua Kreslel on õigus ja ka härra Brokil on õigus. leping näeb tõepoolest ette artiklis kolmsada üheksateist et parlament annab komisjoni eelarvele kinnituse. aga me rääkisime sellest, et praktiliselt on parlament edenenud niimoodi, et eri, eelarve eelarve täitmise kinnitamine on erinevalt äh, menetletud institutsioonid peavad äh, nendest määrustest ja, ja äh, sätetest kinni pidama, mis on seotud eelarve täitmise äh, kinnitamise menetlusega. ja ma meenutan, et proua Ashton siinkohal ütles täiesti selgelt, et ta nõustub äh, Euroopa välisteenistuse eelarve täitmise kinnitusmenetlusega. ja minu meelest on see täiesti selge, et see niimoodi peab ka toimuma. ma arvan, et äh, see oli kõige olulisem küsimus, mis siin tõstatati, härra esimees. ma arvan, et äh, teistest teistele märkustele ei hakka vastama, siin proua Kresler rääkis siin ka programmeerimisest ja vahendite majandamisest. ma tahaksin siin teha vahet programmeerimise vahel ja tegevuskulutuste kasutamisest. ka see kaheksa miljardit, millest proua Kresler rääkis, seda endiselt majandab ähm, komisjon, siin ei muutu mitte midagi ja ütlen seda ka kõigile teistele veel väga selgelt. suur tänu. sõna saab kolleeg Suka, härra Suka. mõned selgitused, nüüd see üks kolmandiku, kaks kolmandikku, seda ei ole tegelikult äh, personali eeskirjades mainitud, sellega tegeletakse väljaspool personali eeskirju täiesti eraldi mina võrdlesin, äh, tõin selle võrdluse sisse parlamendi assistentidega, aga ma tahaksin selgitada, et see kirjeldab ainult meetodit, ehk siis äh, liikmesriikide katego-, äh, diplomaatide jaoks me loome eraldi kategooria, ajutised äh, ametnikud ja nende staatust käsitletakse eri, eraldi peatükis ja igasugused sarnasused assistentidega lõpevadki seal kohas nüüd lepingute üle, lepingute pikendamise üle otsustamine ajutiste ametnike puhul selle üle otsustab kõrge esindaja, aga tingimuseks on see, et liikmesriik äh, annab lähetamiseks äh, nõusoleku. nii et see on ühine kokkulepe kõnealuse liikmesriigi ja kõrge esindaja vahel ja viimane punkt, proua Kresle viitas sellele, et äh, riikide, liikmesriikide diplomaadid annavad lubadusi seoses Euroopa Liidu vahenditega, jah, kuid nende staatuseks on ajutine ametnik ja kui on mingisugune distsiplinaarmenetluse alustamise taotlus, siis neid peavad või seda peavad, peab taotlema või peab alustama seda menetlust ähm, välisteenistus, nii et ma arvan, et kõik aspektid on kaetud, aitäh. suur tänu, nüüd teine küsimuste voor. kõigepealt äh, variraportöörid, kaks minutit teile kõigepealt härra Laanstorf. suur tänu, härra esimees. ma tuleksin tagasi küsimuse juurde, mis minu meelest on täiesti sürreaalne. Äh, kolleeg Kresle on äh, väga austatud äh, eelarve spetsialist ning ta ütleb, et siin on tegu tegelikult eelarve õigustiku jämeda rikkumisega. komisjon selgitab, et mitte midagi ei muutu komisjonil on suured kogemused äh, eelarve rakendamise ja, ja kontrolliga, nii et siin tekib umbusaldus. paistab, et siin on tegu sürreaalse dialoogiga, sellepärast et kõrge esindaja poliitiliselt äh, ütles väga äh, selgelt, et kõik jääb senise juurde. kuid kuidas seda, kuidas see siis praktiliselt hakkab toimuma? kas nii, nagu proua Kressler ütles, et ta lihtsalt eelarve õigustikku äh, rikutakse? kuidas see olukord lahendatakse. meil on siin poliitiliselt väga äh, selge kohustus, mida ka äh, härra Brock mainis kuulamisel, et kas parlament annab eelarve täitmisele kinnitusele, tollal öeldi, et jah. nii et mul oleks väga hea meel, kui me siin eelarve küsimustes saaksime asjad selgeks räägitud. ja veel olulisem, on see, mida härra Brock äh, mainis äh, selle kohta, kuidas Euroopa välisteenistus äh, tõhusalt tööle hakkaks ja ma tervitan seda, et härra Kristofferson siin meiega arutelu on pidamas, aga siin juba on seda mainitud. kuidas meid nõupidamistesse kaasatakse, kui te ise ütlete, et, et organigramm on puudulik kuidas me hakkame sellisel juhul institutsioonide vahelisi ähm, nõupidamisi ja konsultatsioone pidama? see, kui organigramm on puudulik, siis äh, äh, sellest põhjusest ainult ei piisa, et me peaksime ikkagi vaatama, kuidas äh, Euroopa välisteenistus korralikult üles ehitada. see ju avab väga palju uusi Äh, võimalusi. Äh, proua Brandner, suur tänu, ma sooviksin kommenteerida kolme punkti. kas see segu, mille me praegu öö, äh, loome institutsioonide ja liikmesriikide vahel, kas sellest segust saab tõesti edukas öö, süsteem? nüüd see valitsustevaheline süsteem, kuidas seda tõhustada? nüüd äh, missioonide planeerimisvõimekus, äh, nende jõustamise võimekus, kuidas hakkab see välja nägema? on öeldud, et nad on äh, sõltumatud, isegi kui nad on Euroopa välisteenistuse osad, see juba otsustati kahe tuhande üheksandal aastal. minu küsimus on järgmine. kas sellegipoolest personal äh, nii-öelda seguneb, kas nendesse osakondadesse tuleb ka komisjoni personali või jäävad need missioonid ikkagi sõltumatuks? minu jaoks on selge, et kui see osa jääb sõltumatuks, siis sellisel juhul ei saa ei stabiilsusinstrumente ega ka ÜVHP äh, vahendeid kasutada, sellepärast et sellistel juhul, sellisel juhul valitsustevahelised äh, struktuurid ei saa piisavalt tegutseda. sooviksin selles punktis selgitust. viimases äh, Ashtoni ettepanekus on kirjas, et tal ei ole, et tal on ka esindusõigused, aga see, kellel on siin äh, personali äh, vallandamise õigus sest me ju teame, et äh, osad äh, personaliliikmed nimetatakse ka liikmesriikide poolt. kuidas on siin äh, siis lahendatud küsimus, kes neid ametisse nimetab, kes neid vallandab? kolmandaks, see üks kolmandik millest juba siin räägiti, räägiti siin ka personali lojaalsust, kes maksab sellele ühele Äh, töötasu, kas see raha tuleb liikmesriikidest, nii nagu seniselt, või tuleb äh, see äh, Euroopa Liidu eelarvest, siis kas keegi saaks ka selgitada, kui palju välisteenistus maksma läheb? suur tänu, et sai need küsimused esitatud, suur tänu proua Brandnerile. ja nüüd saab sõna härra Tännuk Well, thank you, Chairman. I actually didn't request the floor. suur tänu, ega ma tegelikult äh, sõna ei soovinudki, aga kuna mul on variraportöör, siis ma teen paar kommentaari. erinevalt kolleeg proua Brandnerist, pidades silmas, et meie öö, äh, fraktsioon on reformistlik ja eurorealistlik, oleme me rahul sellega, et uus teenistus saab olema nõukogupõhine ja valitsustevaheline. et ta annab operatiivtoetust öö, äh, ühise, ühistele kaitse- ja välispoliitikale. ma nõustun siin härra Lambsdorfiga. tundub olevat tegemist üsna segase dialoogiga, aga loodetavasti aasta aja pärast mõistame me kõik, et kuida-, kuidas see teenistus peaks töötama ja siis saab ka uurida, et kas mingisuguseid eelarve küsimusi on rikutud. ma ise ei ole e-, eelarvespetsialist ja suurem osa parlamendisaadikuid e, tegelikult ei mõista üldse Euroopa e eelarvesüsteemi ja arvatavasti on see meelega nii tehtud, et need inimesed, kelle käes võim on, saaksid tegelikult siis ka otsustada, kuhu need rahad peaksid minema. aga üldiselt toetab minu fraktsioon välisteenistuse äh, kitsendamist, et see keskenduks strateegilisele planeerimisele näiteks äh, arenguküsimustes, mis oli minu jaoks üllatus, ma arvasin, et ma arvasin, et see jääb üldse välja, aga äh, üks asi, mis mulle muret teeb, on, et et selline uus, uus peasekretäri roll on samuti kahtlane, Briti pressis räägitakse, et see tegemist saab olema ühe prantsus, prantslasega. ja kas, kas meie äh, kaitsepoliitika äh, inimesed hakkavad samuti siis vastutama otseselt selle peasekretäri ees? suur tänu nüüd, kolleeg Saarjus Volski. Ho preso un distratto. Grazie, presidente. One question and two points. suur tänu, üks küsimus ja kaks kommentaari. ma sooviksin selgitust. kas ma peaks nimetama teid välisteenistuse esindajaks siis? kui te ütlete, et personalimäärustik on avatud kõigile institutsioonidele, kas see tähendab, et kaasatud on siis ka parlamendi personal? ja nüüd kaks kommentaari. meie parlamendina soovime tugevat välispoliitikat ja et selle instrument välisteenistus oleks tugev. mainiti juba seda vastutuskohustust ja tundub, et kui Lady Ashtonil on vähemalt neli öö, äh, tööülesannet, et kui tal ei ole äh, asendajaid, siis ei saa ka see välisteenistus olla tõeliselt vastutav parlamendi ees. argumendid on ju kõik teada selles küsimuses, ma tahtsin lihtsalt tõstatada selle küsimuse ja kolmandaks, legitiimsus see teenistus peab olema aktsepteeritud kõikide kodanike ja liikmesriikide poolt, see peab, see tähendab, et äh, esindatus peab olema ka geograafiliselt, äh, geograafiline. minu küsimus on siis, kuidas saab kõrge esindaja olla esindaja, kui esindus ise ei ole esindav? me peame äh, tagama selle, et kõik äh, meie kodanikud üle Euroopa suudaksid ennast samastada selle organisatsiooniga, et nad oleks seal esindatud. see tähendab seda, et et äh, kui ainult pädevuste põhjal värvatakse inimesi, siis hüljatakse geograafiline kriteerium võib-olla. seega tuleks reeglid natukene üle vaadata, et et muudetaks natukene äh, kahe tuhande neljanda aasta nõukogu määrust äh, neli null üks värbamise kohta. suur tänu, härra Saar-Solski. nüüd härra Svoboda kaks minutit. suur tänu, härra esimees. ma olen nõus härra Kristoffersoniga, kui ta ütleb, et paindlikkust on tõesti äh, vaja selle kogemuste tegemiseks nüüd, mis puudutab eelarvet, siis meie soovime olla Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt väga pragmaatilised. sest kuidas, milline on see struktuur? selge peab olema see, et meile on kontrollipädevused eelarve osas ja et meie ka eelarve täitmist kinnitame. praeguse ettepanekuga seda öö, tagatud ei ole, kui ei ole, siis me peame teise otsuseni jõudma. nüüd, mis puudutab personalimäärust me ei ole seni veendunud, et kõik sätted äh, tagavad selle, et äh, kust äh, see personal täpselt tuleb, kas liikmesriikidest, institutsioonidest? igaühe jaoks peab olema selgeks, et tegu on ühe personaliga. ja siia tuleb kaasata ka vastutused kui midagi läheb valesti. ametnikud peavad teadma, et kui ta on teinud vigu, siis nad peavad ka äh, vastutama selle eest. aga loodame muidugi, et äh, kõik läheb ikkagi hästi. nüüd äh, küsimus peasekretärile. meie jaoks on tegu administratiivse küsimusega ning proua Ashton peab olema see, kes personali osas otsuseid vastu võtab. meil on vaja poliitilist esindatust, ma ei räägi siin äh, Äh, saadikut, sellepärast et see on natukene segadusse ajav, aga kui meil on eriesindajad vastavalt artiklile kolmkümmend kolm, näiteks eriesindaja äh, kommunikatsiooni osas ja institutsioonide vahelise äh, tegevuse osas, siis meil on vaja ka isikud, kes oleks ka partneriks läbirääkimistes parlamendiga, nii et need mõned elemendid tuleb siiski täpselt paika panda. suur tänu, härra Svoboda! ja teise küsimuste vooru, vooru lõpetab härra Tšinnaku. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τι θέλουμε να δημιουργήσουμε, αυτό που... Aitäh, esimees. Mida me siin õieti luua tahame? Me oleme seda juba aastaid arutanud aga kokku loomulikult me oleme leppinud äh, vajaduse ja vajaliku mõju osas. baroness Ashton on välisteenistuse juht ja komisjoni asepresident, äh, väga tore, need on kaks erinevat asja, aga kokkuvõttes peab ta loomulikult esindama Euroopa Liitu ja parlament on väga oluline, kuna parlamendil on institutsionaalses korralduses oma eriline roll ja nii peab see jääma ka tulevikus nüüd see küsimus äh, geograafilisest eraldamisest. me peame tagama, et me selle tasakaalu algusest peale paika saame, sest kui kohe alguses on probleeme teatud riikidega, eh, kui teatud riigid eh, hiilivad kõrvale üldistest suunistest, eh, ja mõjutavad olukorda rohkem, kui nad peaksid, siis kindlasti mõjutab see ka edaspidist tööd. eriti arvestades, et me soovime luua sellist formatsiooni, millel on ekspertteadmised kõigist liikmesriikidest, komisjonist ja kindlasti soovime me võimekaid inimesi, kes hakkavad seda uut struktuuri edasi viima. suur tänu! aitäh, proua Tšernaku! ja eks nüüd siis samas järjekorras nagu enne saate kolm-neli minutit vastamiseks. Mr Lambsdorff uh,, first of all I would say an excuse for the fact that there is no härra Lambsdorff, see, et uh, regulatsioonis ei, määrustikus ei ole lisa juurde pandud, tuleneb sellest, et me me peame ootama kolm nädalat, ennem kui lisa saab avaldada, küll see lisa tuleb ja see mängib kindlasti olulist rolli ka teie hindamisprotsessis. orgaanigramm. ma nõustun paindlikkuse põhimõttega ma toetan paindlikkust ja, ja me ei tohiks eriti palju eraldusjooni tõmmata nende eri, erinevate üksuste vahel. sest siis me ei saa kiiresti reageerida. puudutab välisministreid, siis välisminister, keda mina tean kõige paremini, siis tema puhul selliseid äh, piirjoone piirjooni pole rangelt paika pandud, need piirid liiguvad. ja sellega jõuan ma nüüd nende küsimuste juurde, mis tõstatati peasekretäri kohta. kõigepealt sooviksin selgitada, et kui me ütleme, et peasekretär esindab seda teenistust, siis me ei pea siin silmas poliitilist esindatust. aga teisalt hoiataksin ma neid, kes ütlevad, et meil ei ole tarvis tugevat peasekretäri. ma arvan, et meil on tarvis tugevat peasekretäri, sest üks peasekretäri üks peamisi rolle on tagada korralik koordineerituse tase välispoliitikas. komisjoni nõukogu sekretäriaadi vahel ja välisteenistuse vahel. et to-, e- e- tema oleks nagu selline koordinaator siis ja selleks on tarvis tugevat peasekretäri. samuti saab peasekretär mängida olulist rolli äh, ka välisteenistuse sisese koordinatsiooni tagamisel, et ei tekiks lühiseid. on vägagi selge, et ka äh, julgeoleku ja sõjaliste üksuste vahel on tarvis koordineeritust, on tarvis koordineeritust erinevate äh, välispoliitika missioonide vahel, on tarvis koordineeritust äh, geograafilise, geogra-, ameti ja välisteenistuse ja kõrge esindaja vahel. meil on, äh, peasekretär on siis mitte selline inimene, kes tagab, et kõik asjad toimivad hästi ja unustage ära kõik need nimed, mida press on maininud. vabandust, rääkige mikrofoni, ütleb härra esimees. unustage kõik nimed, mida pressis on mainitud ja unustage see, see selgitav memorandum. kõik need peamised ametipostid täiditakse vastavalt korralikule menetluskorrale nagu Euroopa Liidus kombeks on olnud. samasugused reeglid kehtivad ka tele- äh,, missioonijuhtide ametisse määramisel. uue süsteemi kohaselt enam äh, kuskil komisjoni sees äh, kinniste uste taga missioonijuhte paika ei panda. ma tänaksin ka härra Svobodat tema paindlikkuse eest. proua Ashton on ju ka lubanud, et tagatakse sarnased Äh, eelarve kontrolli ja täitmise kontrolli pädevused parlamendile. meie eesmärgid on ju selged, ma ei tea, kas me oleme oma meetodid õigesti päris paika saa-, pannud, ma ei ole päris kindel, aga eks me näe. suur tänu nüüd, doktor Saint-Jean. suur tänu, ma teen väga lühidalt. ma arvan, et ma juba kõik selgitused andsin nendele küsimustele, mis mulle äh, esitati. eelarve katab äh, halduskulutused ja siia alla käib ka äh, lepinguliste ametnike ähm, töötasud. see kaasab siis ka neid ametnikke, kes, kelle nimetavad liikmesriigid ja ma arvan, et kõikide küsimuste, teiste küsimuste osas ma juba andsin vastuse. suur tänu ja nüüd äh, teie kolleeg. What my colleague just said. ma täiendan natukene kolleegi poolt öeldut. liikmesriikide diplomaatidele mitte ainult ei maksta ühenduse eelarvest, vaid ei ole ka lubatud äh, neil vastu võeta üh, üh, mingisuguseid äh, tasusid kuskilt väljaspoolt ühenduse institutsioone seega liikmesriigid neile midagi anda ei saa. teine küsimus oli, millisel määral on teistel institutsiooni töötajatel juurdepääs välisteenistusele? me teeme siin vahet algusfaasil, kus ametnikud tulevad ainult komisjonist, nõukogust ja liikmesriikidest, ja hilisemal faasil, kui välisteenistus on avatud kõikide institutsioonide ametnikele. lõpetuseks tõstatati siin küsimus selle kohta, et millisel määral need ajutised ametnikud, kui nad lähevad liikmesriikidesse tagasi, vastutavad end-, endiselt oma tegude eest välisteenistusametnikuna ajutised ametnikud on igas institutsioonis olemas olnud kaua aega juba ja, ja pole seni veel otsustatud, et äh, millised, äh, milline kontroll meil on ajutiste ametnike üle, kui nad on siit ära läinud, aga alati on mingid sidemed olemas, nagu näiteks pensionid ja mingisugune võim meil nende üle ikkagi on. selle üle tuleb aga veel järgi mõelda suur tänu! Suka, ultimo round. suur tänu, doktor Suka. viimane voor, kaks minutit, kõigepealt härra Tahv. suur tänu, esimees, härra Kristofferson. ma tulen tagasi Catherine Ashtoni poliitiliste asendajate juurde. parlamendi jaoks on see võtmetähtsusega küsimus ainult, mitte ainult parlamendi ees kõnelemiseks ei ole vaja neid asendajaid. vaid ka ministeeriumite in foreign security ministeeriumite tasandil tegutsemiseks äh, nii ühises kaitse- ja julgeolekupoliitikas kus ei saa tegutseda ei komisjon, nõukogu ega eh, välisteenistuse peasekretär. ma sooviksin mõningaid selgitusi siin. teiseks, minu arvates on ajastusega probleeme ja dünaamilisus läbirääkimises justkui puudub. me peame edasi liikuma ja parim asi, mida me saame siin täna saavutada, on avada paralleelselt mitteametlikud läbirääkimised institutsioonide vahelise lepingu üle. tegemist peab olema neljapoolsete läbirääkimistega, kuhu on kaasatud ka Euroopa Nõukogu president, kes mängiks siis keskset rolli selles keerukas süsteemis su, suur tänu. Grazie, honorevole Duff, honorevole Severin per due minut. suur tänu, härra Duff, härra Severin, kaks minutit. kuidas me kõik saaksime nüüd jõuda ühisele seisukohale aluslepingu tõlgendamisel selles osas, et eh, selgesõnaliselt või kaudselt palus alusleping meil teha kõik vajalikku selleks, et meil oleks tõesti toimiv välispoliitika. kui see on eesmärk, siis kindlasti alusleping laseb meil kasutada ükskõik millist lahendust selleks, et eesmärgile jõuda, kuna kõik õiguseksperdid ütleksid teile, et me ei saa paika panna niisugust aluslepingut, mis seab äh, saavutamatud eesmärgid. kui asjad on nii, siis me loomulikult mõistame, et välistegevusel on erinevad mõõtmed ja ka vastavalt äh, lepingule on erinevad pädevuskeskused ja nüüd minu küsimused meie külalistele. kõigepealt, kuidas me saaksime selgitada või andke meile mingisugune mm, sõnastus, millega me saaksime oma hääletajatele, valijatele, Euroopa kodanikele selgitada, et me suudame alguse panna äh, välis- ja julgeolekupoliitika strateegiale, mis on sidus ning et mehhanism, mis me selle teenistusega paika paneme, lubab meil ka või laseb meil seda poliitikat määratleda. teiseks, kuidas selgitada meie kodanikele, et eelarve vahendid, mis on vältimatult vajalikud selle poliitika rahastamiseks ja ilma milleta see poliitika ei toimiks, on samuti nii alguse saanud, et on tagatud eelarveline sidusus, eelarve sidusus siis poliitikatega. ja lõpetuseks, kuidas me saaksime selgitada, et selles osas, mis puudutab töötajaskonda, saame me seda geograafilist esindatust, mida härra Sarjus Volski juba mainis, eh, tasakaalustada seda Euroopa lojaalsusega, kuna see on samuti vältimatult vajalik. Oh. aitäh, härra Severin! ja proua Lunatšek, kaks minutit. I would like to continue at aitäh, ma tahaksin äh, jätkada sealt, mida proua Suuka just ütles äh, viimaseks äh, selles küsimuseks, et delegatsioonide juhid, kui nad on tagasi oma koduriikides või on kusagil mujal saadikuteks, et mis nendega juhtub siis, kui on olnud mingeid rikkumisi. nii palju, kui mina tean, vastavalt diplomaatilisele süsteemile riiklikud saad-, riikide saadikud on või neil on olemas immuniteet. ja kuidas äh, saada nüüd neid tagatisi, et kui ilmnevad mingisugused rikkumised ajast, mil nad äh, olid välisteenistuse teenistuses, on mingisugune meetod nendeni jõudmiseks. ma arvan, et seda tuleks kindlasti arvesse võtta ja oma edasistes mõttekäikudes püüdke ette näha mingi kokkuleppe liikmesriikidega. ja üks küsimus, mis on meile endiselt oluline on see, et kes nimetab või valib peasekretäri. härra Kristofferson rääkis äh, valiku menetlusest. kes sellisel puhul on need valijad või valiku tegijad? ja veel kaks asja. Te ütlesite ja see on loomulikult meie arvates hea, et liikmesriikidest lähetatud isikud saavad tasu Euroopa Liidu eelarvest, aga kui palju see saab olema, on selle kohta mingisuguseid arvutusi? see pakuks meile huvi ja veel seoses eelarvega toetan siin härra Gualtierit ühise äh, välis- ja julgeolekupoliitika osas. meie jaoks on väga oluline, et seal oleks rohkem eelarveridu, vastasel juhul tekib meil probleeme, aitäh. aitäh, proua Lunatšek härra Poreba. aitäh, mul on küsimus härra Kristoffersenile. kuna niivõrd, kui ma mõistan, siis uue diplomaatide korpusega seoses tekkis küsimus äh, sellest, äh, et äh, peab olema garanteeritud viiskümmend protsenti isikuid tuleb komisjonist. nüüd uued liikmesriigid, nad ei ole sugugi piisavalt komisjonis esindatud ja minu arvates eh, võib see nii-öelda olla süsteemi sisse ehitatud, selline diskrimineerimine uutes liikmesriikide suhtes seoses eh, Euroopa välisteenistusega. kõrge esindaja parunes Ashton hakkab esindama Euroopa Liitu välismaailmas ja kuidas saab Euroopa Liitu seal esindada välispoliitika valdkonnas, kui on olemas see tasakaalutus sisemiselt organisatsioonis selles osas, kust töötajad geograafiliselt tulevad ja kas ei hakka mõjutama solidaarsust? riikidevaheline tasakaal, geograafiline tasakaal on loomulikult tähtis, isegi kui see tähendab seda, et me peame paika panema kvoodid ma arvan, et tasakaal töökohtade jaotamisel on äärmiselt tähtis, kui välisteenistus peab kujunema selliseks, nagu me soovime. ja loomulikult ei ole hea, kui selline süsteem hõlmab algusest peale diskrimineerimist. suur tänu ja härra Milan Mon, kaks minutit. suur tänu ma arvan, et äh, geograafilise tasakaalu poole püüdlemine on tõesti väga positiivne, nii nagu eelkõnelejad juba mainisid. nüüd küsimus ajakava kohta. kas jäädakse selle juurde, et otsus võetakse vastu veel selle trimestri jooksul, nii nagu ette nähtud? ma sooviksin selle kohta rohkem infot saada. Soov-, tänaksin ka selgituste eest, äh, mis puudutab ametnikke, kes tulevad liikmesriikidest. Te rääkisite kuuesajast, seitsmesajast ametnikust äh, viis kümmend peaksid tulema nõukogust ja veel kakssada ähm, ametnikku, kes tegelevad sõjalise äh, tegevusega. mis puudutab ametnikke, kes tulevad liikmesriikidest, siin on tegu uue lähenemisega, milline on siin ajakava ja komisjoni ametnikud, kes äh, soovivad välisteenistuses töötada, kas need on ka äh, tähtajalise lepinguga töötajad või on see, eh, või on see pikaajaline leping? suur tänu, ütleb härra esimees. ja kolleeg Veidra. suur tänu. Öeldud on juba nii mõndagi. ja ma soovisin, sooviksin siin selgitada paari personaliküsimust nii palju kui mina aru saan, siis see välisteenistus peaks olema tugev üksus, mis tegeleb äh, välispoliitika elluviimisega ja selles mõttes ma ei nõustu absoluutselt sellega, et see prantslane on määratud peasekretäriks, nagu pressis kirjutatakse. Äh, meil on liiga palju institutsioone, mida juhivad bürokraadid kodanikel on sellest kõrini, nad soovivad olla paremini esindatud nendes institutsioonides. Te ütlete ka, et tuleb unustada kõik see, mis pre-, mida pressis on kirjutatud selle peasekretäri valimise kohta, aga minu küsimus on ka, et kuidas see menetlus saab siis olema ja kuidas tagada, et pärast seda ilusat äh, värbamisprotseduuri ei juhtuks, et äh, peasekretär on ikkagi prantslane Poreba ja Naoko Sarjus-Vorski juba mainisid seda geograafilist põhimõtet. sellist asja ei ole praegu veel minu arvates rakendatud ja see kodanike samastamise võime on väga oluline sellel uue institutsiooni puhul. mina olen pärit väikesest Lätist ja minu inimesed soovivad, et ka meie Äh, lät-, lätlased oleks seal teenistuses esindatud. senini komisjonis näiteks meie rahvad ei ole esindatud. ja seetõttu jällegi peetakse neid meie kodanike poolt lihtsalt bürokraatlikeks üksusteks. C'è un uh, intervento dell'onorevole Brandner per un mm, fatto di regolamento, prego. Eh, eh, äh, protseduuriline märkus äh, proua Brandnerilt Äh, üks küsimus, millele ei vastatud, aga mis on väga oluline. Äh, mis puudutab seda planeerimist, et kas teistest äh, osakondadest samuti värvatakse sa-, saadikuid liikmesriikidest, mitte ainult Välisministeeriumist? kas te vastaksite jah, küll, küll sellele vastatakse õigel ajal. proua Andrek Jeene. härra esimees, üllatus küll, aga minu küsimus puudutab samuti geograafilist esindatust. mina keskenduksin ainult sellele aspektile, et kui me räägime öö, kõrgematest ameti, ametnikest öö, välisteenistuses, usun ma tõesti, et selle välisteenistuse usaldusväärsus ja tõhusus sõltub korralikust geograafilisest esindatusest siin härra Brocki poolt äh, ja Verhofstadi poolt äh, koostatud dokumendis on kirja pandud äh, kaks alternatiivi, mis puudutab kõrgemat ametnike ametisse määramist. kõigepealt jagatakse, üks võimalus on, et jagatakse ära välisteenistuse sees vastutusalad komisjoni ja nõukogu vahel ja teine võimalus on, et luuakse valimiskomisjon komisjoni ja nõukogu esindajate poolt. kuid äh, tegelikult peaks see komisjon koosnema kõikide liikmesriikide esindajatest ja peaks ise paika panema valikukriteeriumid. peamised äh, valikupõhimõtted on geograafiline ja sooline võrdsus ja äh, endised saavutused. Neid kolme tuleb eelkõige rõhutada. ja ma sooviksin härra Kristoffersoni ja tema kolleegide kommentaare. suur tänu, proua Andrikeene. ja viimane lühike kommentaar härra Kovatšetš härra esimees, ma teen lühidalt. mu küsimus puudutab seda algfaasi, äh, kui kaua see peaks kestma? ja teiseks, ma ei hakka kordama siin geograafilise tasakaalu põhimõtet, aga meetod võiks olla samasugune, mida kasutati kahe tuhande esimesest kuuenda aastani alaesindatud liikmesriikide puhul. et kas te korra, kordate sellist süsteemi? Grazie, onorevole Kovatšev eh,, doktor Kristersen, tre-quattro minuti, grazie. aitäh ja härra Kristoffersen, kaks-kolm minutit vastamiseks. härra esimees, see on nüüd eh, rohkem küsimusi, kui ma selle ajaga jõuan. kõigepealt eh, poliitiliste asetäitjate küsimus see on, see küsimus on meie ees laual ja kusagile ta ei lähe. nii et äh, minu arvates on see üks neist olulistest küsimustest, mida ähm, hakatakse arutama. nii nagu härra Duff ütles, selles formatsioonis, mis tuleb luua niipea kui võimalik, see on mõte, millel on palju häid jooni, sellega kaasneb ka palju keerukat äh, ja seal on olemas võimalikud konfliktivaldkonnad, võib-olla mitte nii palju nõukogu, aga ka, ka rohkem komisjoniga. kas neist kujunevad siis mingisugused asevolinikud, mis juhtub siis, kui need asetäitjad tegelevad küsimustega, mis on ka näiteks arenguvoliniku portfellis, need on mõned küsimused, aga me oleme valmis seda arutama. ja minu ülesanne ei ole siin arvata või püüda arvata, mida teised institutsioonid selle kohta ütlevad. nüüd Andrew Duffy ettepanek selle kohta, et tuleks käivitada paralleelne arutelu selles nelinurga formaadis seoses poliitilise vastutusega. meie poolelt pole ei kaasne sellega mingeid raskusi. me oleme valmis selleks niipea kui võimalik. siis oli palju küsimusi seoses töötajaskonnaga, geograafilise tasakaaluga. nii käsitleksingi neid püüan siis erinevatest aspektidest läheneda sellele. ja oma isiklikus elus või oma konkreetses elus olen ma olnud kaks korda äh, ajutine ametnik ja minu kogemus on küll selline, et nende aastate jooksul lugesin ma ennast äh, täievoliliseks äh, ametnikuks mõte sellest, et te kuidagi olete oma riigivalitsuse osa, mm, ei ole küll pädev selles, sellel perioodil. selles süsteemis, mida me ette näeme, on mõeldud siis lähetatud töötajatele nii-öelda normaalne äh, või tavaline ametiperiood kaheksa aastat, see on kaks korda neli aastat ja see on ka periood, pärast mida liikmesriikidel on kohustus need töötajad tagasi võtta, kui nad soovivad tagasi pöörduda. sellised reeglid on otsuses paika pandud. nüüd äh, peale kaheksat aastat vastavalt personali eelkirjadele on tegu erandiga ning liikmesriikidel vastavat tagasivõtukohustust enam ei ole. seoses geograafilise tasakaaluga üks sõnum mis on küll siin arutelus väga selgelt äh, algusest peale kõlama jäänud ja selleks ongi see frustratsioon seoses äh, sellega, et uued liikmesriigid ei ole rahul geograafilise värbamisega. ma saan ainult öelda, et see sõnum on meile kohale jõudnud. me kuuleme seda ja me teame, et kui seda tasakaalu ei saavutata, ootavad meid tulevikus suured raskused ja me üritame paika panna mehhanisme, mille kaudu eh, see oleks eh, lihtsam, näiteks iga-aastane programm, eh, konsultatiivkomitee, kus osalevad liikmesriigid, kes osalevad siis ametisse nimetuse menetluses ja kes saavad välja pakkuda ka kõrgele esindajale lahendusi juhtudeks, kui tekivad raskused näiteks seoses geograafilise tasakaaluga ja siis peasekretäri juurde veel kord. põhimõtteliselt ametisse nimetamise menetlus peasekretäri osas on samasugune nagu teiste kõrgete ametikohtade puhul. avaldatakse kuulutus, on äh, valikukomisjon, nii-öelda välja valitud kandidaadid ja siis tehakse valik komisjoni poolt ja komisjonis, valikukomisjonis on liikmesriikide nõukogu sekretäriaadi, komisjoni ning loomulikult Euroopa välisteenistuse esindajad. ja lõpetuseks, vabandust, et ma proua Brandtner enne ei vastanud, loomulikult on siin äh, tsiviilvõimekusest äh, nii-öelda puudu ja hea meelega me näeksime seal ka komisjonist pärit inimesi. aitäh ja väga vabandan, et teistele küsimustele vastata ei jõudnud. no, no, per carità, c'erano dei limiti eh.... loomulikult keegi ei suuda kõigile küsimustele vastata. proua Sukas esiteks see, kui paljud riikide diplomaadid hakkavad palka saama, nad on ametnikud, vabandust, ajutised ametnikud ja seetõttu nad saavad seda palka, mis on vastava ameti tasandiga seotud. teiseks, mis juhtub äh, komisjoni ametnikega, kas nad lähetatakse komisjonist välisteenistusse? ei, nad viiakse üle ja nendest saavad välisteenistuse ametnikud, nii et seal mingit lähetamise küsimust ei ole, nad hakkavad olema väljaspool komisjoni teine küsimus oli algusperioodiks, et kui kaua see kestab ja personali eeskirjades on ette nähtud siis ajapiir kuni esimese juulini kaks tuhat kolmteist. ja viimane küsimus puudutas liikmesriike, kes on, ei ole piisavalt esindatud, eriti uusi liikmesriike ja kui ma küsimusest õigesti aru saan, oli küsimus selles, et kuivõrd me oleksime valmis äh, pikendama kahe tuhande neljanda aasta erandimäärust selleks, et äh, välisteenistusse värvata uute liikmesriikide kodanikke. ma usun, et põhimõtteliselt seda tahtsite te teada. ja ma arvan, et sellega seoses ma ei saa meie seisukohta praegu hetkel öelda, aga see on kindlasti küsimus, millega tuleb tegeleda. doktor Kristoffersen, forse lei, Priigo. doktor Kristoffersen, äkki teie saate vastata? küsimus diplomaatilisest liikuvusest, vabandust, mitteliikuvusest. ei. immuniteedist, puutumatusest. lihtsalt ähm, asja selgitamiseks ka mina olen olnud oma karjääri jooksul diplomaat ja puutumatus puudutab teie ametikohaselt äh, täidetud ülesandeid see ei puuduta seda, mida te tegite minevikus, enne seda, kui teist sai diplomaat. nii et äh, sellist pääseteed põhimõtteliselt ei ole. Bene äh,, abbiamo ancora mas-. väga hea. meil on veel viis minutit aega kõige rohkem. selleks, et äh, otsad kokku tõmmata ka raportöör saab nüüd lõpetuseks sõna. härra Prokk, palun. suur tänu. mul on väga kahju sellest, mida härra Kristofferson just ütles, et isegi Põhja-Koread ei saa enam äh, varjupaigana kasutada, sellega on ju mõningatelt viimanegi lootus ära võetud. mõned kommentaarid ma arvan, et mõningatele küsimustele me saime siin äh, selgitust, eriti mis puudutab eelarvet ja eelarve täitmise kinnitust, sest äh, siin on äh, võrdsustatud komisjoniga, et eelarve määruses. me peame üle vaatama, kas see, kas see ka on õige. nüüd poliitiline mm, esindatus nii see, mis puudutab sisu kui ka personali, siis siin me ei saanud piisavalt selgitusi, see on siin tulnud ka väga hästi välja. selge peab olema see, et me peame siin vahet tegema. me peame vaatama, milline on institutsioonide vahelise lepingu kontekst ja milline on see koostöö, mille osas me saame kokkuleppeid äh, teha, milline on kõrge esindaja äh, suhe siin parlamendiga. me peame kindlasti sellega järgnevatel nädalatel, äh, kuudel tegelema, eelkõige just järgnevatel nädalatel. me peame vaatama, mida siin vallas saab ära teha, sellepärast et äh, kindlasti kõrge esindaja ütleb, et ta ei tee iseseisvalt mitte midagi, sest sellisel juhul ta satub suurtesse raskustesse organigrammis on siin kirjas ähm, äh, kaks asendajat ja, ja ka volinikud parlamendi äh, vaatevinklus ei ole mitte ainult otsustusprotsessi oluline kaasata ähm, volinikke, vaid äh, oluline on ka ähm, teada saada, kes proua Ashton tema äraolekul poliitiliselt esindab. nii et me peame ka siin seda punkti selgitama sooviksin täpsustada ühte asja, et finantsmääruse, määrus ütleb, et parlamendil on pädevused eelarve täitmise kinnitamise osas. õige on küll see, et lepingus on see kirjas ainult komisjoni osas ja praktika on midagi muud. praktika aga ei asenda esmast õigust ja ei asenda ka muud õigust, nii et me peame siin selliseid asju põhjendama ikkagi õiguslikule baasile ähm, viidates ja mitte lihtsalt äh, praktikale. nii et see ei pea siin olema mitte mingisugune poliitiline halastusakt, vaid siin on ikkagi lepingutes selge sõnaga kirjas. suur tänu, härra Brock, ütleb härra esimees see oli väga huvitav arutelu meie tuleviku äh, tegevuste jaoks. tänan kõiki ja tänan meie külalisi. järgmine koosolek on neljateistkümnendal Brüsselis. suur tänu, koosolek on lõppenud.